Eh, kallid kolleegid, mu daamid ja härrad, ma vabandan, et eh, hilinesin, aga meil on Euroopa Parlamendis autotööstuse konverents ja kogu Euroopa Liidust on esindajad siin kohal sellel üritusel ja ma pidin selle ürituse avama ja sellepärast jäin siia hiljaks ja vabandan tegemist on meie esimese ühise kohtumisega meie kahe komisjoni vahel. mul on suur heameel, proua esinaine, koos teiega juhatada seda kohtumist ja ka kõigi järgmisi kohtumisi. päevakord on teil, teie dokumentide hulgas olemas. nii et, kallid saadikud, kui kellelgi mingeid märkusi päevakorra kohta ei ole, siis saame päevakorra kinnitada ilma muutusteta. ma ei näe, et Äh, selle kohta kelleltki ettepanekuid oleks tulnud. nüüd tõlge on meil kõikidesse keeltesse, välja arvatud Malta, Horvaatia ja sloveeni keel. nüüd menetluse kohta. see on oluline koos, kaks komisjoni on koostamas seda tähtsat raportit. ma tahan avaldada tunnustust kõigile, kes on selles töös osalenud, tänada tubli koostöö eest ja tubli töö eest. ja eriti tahan tänada proua Fordi eh, suure aktiivsuse eest ja ka kahte kaasraportööri proua Gebhardit ja proua Kallast. ja meie raportit, siis seda raportit hakatakse arutama eh, ühise kahe komisjoni koostöö korras ühiskohtumistel ja neid kohtumisi juhatavad siis mõlema komisjoni esimehed. see on hea lahendus nii palju siis menetluse kohta lühidalt. kui on küsimusi, märkusi? ei ole. nii et läheme siis kolmanda päevakorrapunkti juurde. digitaalse ühtse turu akt ja ettevalmistused selleks. palun. suur tänu. suur tänu, ütleb proua Ford, et tervitasite Äh, mind ka väga kena, et meil on nii palju rahvast kohal. Äh, harva, kui me peame selliseid ühiskomisjonide üritusi, aga see näitab, kuivõrd tähtis on töö äh, ühtse turu kallal, et see sobiks digitaalse ühiskonna nõuetele. kõigepealt esimesse vooru juhatab härra Puusek, kuulame ära mõlemad raportöörid ja kuulame ära vararaportöörid ja mina siis juhatan juba teist vooru, kui kõik saadikud saavad äh, sõna, kui nad soovivad. palun andke sellest juba praegu teada, sest me koostame sõnavõtjate soovi nimekirja. nii et me üritame siin silmside teiega luua, kes te tahate sõna võtta nii et hoidke oma nimesid püsti nii kaua kui vaja, seni kuni me teid kirja oleme pannud. ja ma loodan, et keegi ei pane pahaks seda istumist siin, koordinaatorid on meil nüüd esireas. ja aseesimehed ja variraportöörid teises reas ja eh, kõik saavad ka nimesildid, nii et me peame nüüd väga rangelt ajast kinni eh, vaatame, palju soovijaid on ja teise vooru alguses ma loen ette sõnasoovijate nimekirja, kui keegi jäi välja, siis kaevake. nii et ma tänan uh,. Äh, suur tänu. Viki, ma lisan äh, meie külalistele, et siin on kaks komisjoni, see tähendab sada äh, parlamendiliiget on kahes komisjonis kokku. ja kui te korrutate nüüd selle seitsmega, siis saate äh, üle seitsmesaja ja täpsemalt seitsesada viiskümmend üks liiget on Euroopa Parlamendis ja kui hääletamiseks läheb, äh, siis täiskogul, siis äh, hääletatakse siin saalis, kõik hääletavad, seitsmesada viiskümmend üks ja ruumi ei olegi üle. meil on ka assistendid ja nõunikud, poliitikanõunikud kohal siin saalis aga esimestes ridades on mõlema komisjoni liikmed ja neid on siis umbes sada, täpsemalt sada kakskümmend. nii palju siis selgituseks. jah. Te saate meid ka kuulata pea kõikides keeltes, kahekümne ühes erinevas keeles Euroopa Liidus kasutatavast ja seda kogu aeg nii et kolmas päevakorrapunkt, ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks. kaks tundi on meil mõttevahetuseks kavandatud. nagu te teate, meie ühtse turu strateegia võeti kuuendal mail kaks tuhat viisteist vastu komisjoni poolt. ja nüüd on äh, meie ees see, mida komisjon välja pakkus, nimelt kuusteist peamist tegevust kolme samba raames. ja me tahaksime need üle kontrollida ja välja pakkuda omapoolsed lahendused. ja tähtis on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks kõik see et ettepanekud esitada komisjonile, nii et tähtis on nüüd midagi konkreetset välja pakkuda, kindlasti parem juurdepääs digitaalsetele kaupadele, see on meie arutelu eh, üks peateemasid, õigete tingimuste loomine, ühesugused tingimused digivõrgustikule ja digitaalse majanduse kasvupotentsiaal. nagu proua Vicky Ford ütles alustuseks, me palume, et kõigepealt võtaksid sõna meie mõlemad raportöörid ja tutvustaksid raportit. ja kumbki saab seitse minutit ja pärast seda ma palun, et meie variraportöörid või nende asendajad võtaksid sõna igaüks maksimaalselt kolm minutit ja seejärel juba kõik ülejäänud kolleegid, nagu Viki ütles mõned hetked tagasi. kõigepealt meie raportöörid. alfabeetilises järjestuses proua Evelyn Gebhard on esimene ja seejärel Kaja Kallas jah, aitäh, lugupeetud juhataja, suur tänu võimaluse eest siin ruumis äh, seda koosolekut pidada ja enne kui ma teemasse äh, laskun, tahaksin eelkõige tänada minu kaasraportööri proua Kallast äh, ta on tõesti väga, äh, tegemist on olnud tõesti väga konstruktiivse koostööga ka nendes valdkondades, kus me ei ole olnud ühel meelel, on meil õnnestunud äh, võtta vastu otsuseid ja see on loomulikult väga hea ja ma räägin hiljem ka nendest erimeelsustest, sest loomulikult on neid vaja arutada, see on selge kuna parlamendi arvamust ei esinda mitte ainult äh, kaks raportööri, vaid äh, kõik saadikud ja ainult arutelu äh, baasil saame me otsuseid teha. tegemist on erilise väljakutsega seoses artikliga nelikümmend neli ja siis artikliga viiskümmend neli ette nähtud komisjoni ja artikliga kolmkümmend viis ette nähtud äh, komisjoni. mind väga huvitab, kuidas see töö kulgema hakkab, aga organisatoorselt oleme ka mõnede asjadega hakkama saanud, nii et äh, me loodetavasti saame tõesti teha head tööd see teema ja seda näitab ka tagasiside parlamendis, aga ka väljaspool parlamenti. Äh, tegemist on väga olulise teemaga. hetkel on käimas digitaalne revolutsioon ja see puudutab kõiki eluvaldkondi, kõiki töövaldkondi, kõiki ühiskonnavaldkondi ja see tähendab seda, et neis küsimustes peame me väga laialt asja käsitlema selleks, et leida vastuseid nendele väljakutsetele, mis selle teemaga kaasnevad. meil on vaja terviklikult läheneda kõigile nendele väljakutsetele sest äh, tulemusi ei saavuta me mitte üksikute teemadega tegeledes, vaid äh, terviklikult lähenedes. ja need äh, muudatused, need toimuvad tööstusmaailmas, need puudutavad tootmismenetlusi, meil on tegemist näiteks 3D printeritega, millega saab äh, luua uusi asju, me ei oleks isegi unistanud neist asjadest kolm-neli-viis aastat tagasi, iga päev tuleb uusi uue asju ning on ka väga suuri muutusi teenuste vallas, eriti puudutab see platvorme, jagamise majandust, uusi veebis ostlemise võimalusi, mis äh, on ka meile väljakutseks ja on palju muudatusi selles, et kuidas me tulevikus äh, maailmas koostööd teeme äh, või siis näiteks ka e-valitsuse teema, kuidas riigid äh, korraldavad valitsemist selles maailmas ja meil on ka esimesed sammud, nagu näiteks e-riigihanked ja muud asjad. see eeldab seda, et esmalt me mõtleme selle üle, et kuidas see asi edasi läheb, mis meil äh, siin ees on, me peame kõike seda analüüsima, et äh, oleks äh, võimalik mõista, et milliseid saavutusi me saame eeldada, millised on väljakutsed, millised on ohud, kus on vaja, et seaduslooja tegeleks nende teemadega Need on kõik need teemad, mille kohta me ei saa täna veel öelda, et vaja on äh, nendega tegeleda, vaid kõigepealt on vaja mõelda, kas äh, see on üldse vajalik või mitte ning esimene asi, millega, millest me peame rääkima, on see, et mida me teeme taristuga. kuidas äh, see kõik toimib, neljapäeval oli mul näiteks põllumeestega kõnelused, kus, kes ütlesid meile, et Euroopa Komisjon nõuab meilt seda, et me teavet edastaks digitaalselt, aga mõningates riigi osades ei ole meil üldse veel korralikku internetiühendust, meil on vaja modemit kasutada, see on kõik väga raske, nii et me tõesti peame väga põhjalikult sellega tegelema ja loomulikult veebis ostmine äh, ka seal on tegemist väga tugevalt sellega, et me peame andma eh, kodanikele, tarbijatele usalduse, et nad julgevad veebis osta, eriti kui tegemist on näiteks eh, aktsiate ostmisega ja meil on väga palju muresid sellega seoses, eriti kui ma vaatan, mida komisjon oma strateegias on kirja pannud. ja ma arvan, et eh, siin on tegemist sellega, et kas me tahame äh, erinevaid reegleid äh, sõltuvalt sellest, kas me ostame veebis või mitte, kas meil tõesti on vara, vaja erinevaid reegleid, äh, kui me ostame mittemateriaalseid või materiaalseid varasid kas reeglid peavad olema erinevad, kui tegemist on piiriüleste ostudega või mitte piiriüleste oskudega ja minu arvates on vastus selge, ei pea olema ja seetõttu me peame kõike seda arutama ja peame väga täpselt analüüsima, mida Euroopa Komisjon soovib selles vallas ette võtta ja meil on ka see probleem ja see on väga oluline probleem ka härra Ansipi jaoks, geoblokingi, geoblokeerimise probleem tegemist on kahe väga erineva valdkonnaga, ühelt poolt äh, geoblokeering meedia vallas, äh, sellega me ei ole väga palju tegelenud, sellepärast et selle valdkonnaga tegeleb äh, kultuurikomisjon, aga on ka geoblokeering Ehm, eh, veebiostude puhul eh, see, et eh, saadetakse edasi, kui inimene soovib mingil veebilehel sisseoste teha, siis ta saad-, juhitakse edasi teisele veebileheküljele, sellepärast et tema IP aadress on teise riigi IP aadress. Need on need teemad, millega me peame tegelema ja loomulikult nende küsimuste puhul on oluline ka konkurentsiõigus. platvormide puhul me peame mõtlema sellele, et kuidas me hoolitseme selle eest, et otsingumootorid võimaldaksid äh, äh, ausat konkurentsi, kuidas me saame seda toetada ning äh, jagamise puhul me peame mõtlema sellele, et kuidas see mõjutab töömaaelu kas me tõesti tahame väga paljusid töökohti, mis ei ole kindlad või peame me hoolitsema selle eest, et kehtestatakse reeglid ning California on meie jaoks väga suureks eeskujuks ning äh, kuna ma näen, et äh, aeg on juba läbi, aga see on tõesti lihtsalt nii lai valdkond, et äh, kõik, mis puudutab andmeid, netineutraalsust e, e-valitsust ja see punkt, kus me ei ole ühel meelel, ainult üks kord põhimõte e-valitsuse puhul, need on need teemad, mida me peame arutama ja praegu ma lõpetan, ehkki mul oleks tegelikult veel väga palju öelda, aitäh! suur tänu, aga Äh, õnnekombel on meil kaasraportöör nüüd, kes saab kõike lisada, proua Kallas. Yes, thank you uh,. And also thank ma tänan ja ma tänan samuti omalt poolt hea koostöö eest, mis meil oli proua Gebhardiga selle teema raames. jah, nagu öeldud, see ei olnud sugugi lihtne teema mõnedes küsimustes meil olid erisugused seisukohad, aga ma arvan, et nüüd on kõik kenasti äh, meil omavahel tasakaalus. ja üldjoontes on väga hea see, et eh, kahe komisjoni vahel on hea koostöö ja usaldus, kui töötatakse selle teema kallal, arvestades, kuivõrd palju komisjone on siin kaasatud, sedagi peab arvestama. kõigepealt ajakava kohta me saime Rahvaparteilt soovi lükata hääletamine edasi üheteistkümnendalt neljateistkümnendasse, nii et ma saan toetada seda taotlust, kui teisedki fraktsioonid seda toetavad, et eh, jaanuarikuus läheb see teema täiskogu ette. siis on jah, eh, me peame kiiresti mm, tegutsema, et teisedki institutsioonid saaksid oma sõna öelda selle kohta, mis komisjonilt tuleb õigusaktina digitaalse ühtse siseturu kohta. nüüd raportist ma koondaks tähelepanu kõige tähtsamatele osadele eh, minu silmis, kuid raportööri silmis üks tähtne sõnum, mis ma tahtsin saata, oli see, et kui Euroopal ei õnnestu digitaalseid ümberkorraldusi oma kasuks ära kasutada, siis potentsiaalne kahju Euroopale saab olema tohutu. innovatsioon, digitaalse tehnoloogia kasutamine on väga tähtis meie konkurentsivõime jaoks majanduses näiteks õmblusmasinad, kui õmblusmasinad on juba välja mõeldud, siis ei tasu neile vastu hakata võitlema, sest nad tulevad niikuinii. Nii. nii et tuleb lihtsalt äh, vastu võtta muutused äh, ja vaadata siis, mida tuleb ümber korraldada, sest vastasel korral tabab meid kaotus. digitaalse ühtse siseturu strateegia peaks saavutama ühe eesmärgi, nimelt öö, äh, nii mikroettevõtete kui suurettevõtete jaoks tuleb luua tingimused digitaalajastul ja meil on vaja mitmesuguseid platvorme, millega ettevõtetele uued võimalused luua. on vaja tõkked turule tuleku teel tuvastada ja suurendada ka konkurentsiplatvormide vahel. loomulikult tõukejõuks on kasutaja ja sellepärast on vajalik aktiivne tarbijastrateegia andmete omamise põhimõtete ja andmete liikumise põhimõtete selgitamine. meil on vaja ka tööstus digitaalsetele alustele üle viia, mitte ainult IKT sektor, nüüd eh, ei puuduta digitehnoloogiat, vaid ka teised eh, sektorid peavad üle võtma digitehnoloogiat. tootmissektor, mm, sealgi on tohutu potentsiaal, kui digitaaltehnoloogiat kasutusele võetakse ja komisjon peab äh, suurte andmemassiivide teema üle vaatama, big data ja samuti asjade interneti teemaga tegelema, praegu seda äh, meil ei ole ning kindlasti äh, on vaja kaotada tõkked ja piirid andmete vaba liikumise teelt, sest paraku see, et meil ei ole ühtset andmete siseturgu, tähendab seda, et ettevõtetel ei ole huvitav andmepõhistesse tehnoloogiatesse investeerida ja teisedki elemendid on väga tähtsad innovatsiooni jaoks, kõigepealt infrastruktuur, see on oluline, komisjon peab tagama, et konkurents püsib telekomi turul, juurdepääs võrkudele ja eeskirjade ühesugune jõustamine. ühtne telekomi reguleerija ei hakka liikmesriikide ametiasutusi asendama, liikmesriikide asutused peavad alles jääma, aga see üht, üks reguleerija eh, lihtsalt omab paremat pilti kogu telekomi sektorist mm, ja eh, suunab eh, ja juhib protsesse, et keegi ei hakkaks isoleerima, kaitsma oma siseturgu kodumaist turgu ja kindlasti teostab ka järelevalvet ühtse siseturu üle, see on väga tähtis turu toimimiseks. ja on ka tähtis võrgu neutraalsuse põhimõte tagada, et seda kohaldatakse ühteviisi kõikjal Euroopas ning kui rändustasud lõpevad ja selle, seegi seondub kõnealuse teemaga ja lõpetuseks avaliku haldusasutuste ja valitsuste roll. Neil on tähtis roll äh, siin etendada, sest äh, avatud äh, valitsusandmed on midagi, mis stimuleerib innovatsiooni. VKE-del on see väga oluline selleks, et uusi lahendusi välja pakkuda ja e-valitsuse instrumentide väljatöötamine muudab elu lihtsamaks ettevõtjatele ja kodanikele sest see hoiab aega tublisti kokku ja muudab kõik hoopis lihtsamaks. ja nagu praegu Gebhard juba ütles, eh, once only põhimõte, ainult üks kord põhimõte, sellega me ei ole ühte meelt, aga mina toetaks seda äh, põhimõtet, sest äriühingud saavad nii palju aega kokku hoida sellega, kui nad ükskord esitavad oma andmed ja lõpp-punkt. ja siis bürokraatia sellest väheneb. ja need olid need peamised aspektid, mida ma tahtsin tõstatada, on teisigi. aga ma nüüd huviga kuulan kõiki sel teemal ja ootan tublit koostööd kolleegidega. suur tänu. mõlemad raportöörid saavad ka lõppsõna lõpuks öelda, nii et äh, valmistuge ka selleks. tahan öelda, et mõlema komisjoni koh-, äh, äh, ettepanek, et neljateistkümnendal detsembril hääletada, see tähendab, et see oleks siis esmaspäeva õhtu Strasbourgis ja see on hea ettepanek. aga selleks on meil vaja nüüd kõikide fraktsioonide toetust. et tõesti eh, lõpphääletus oleks jaanuaris, sest eh, üks päev jääb puudu teoreetiliselt. nüüd komisjonide esimeeste eh, konverentsi soovituse võime me siit selleks saada me üritame proua Vicky Fordiga toetust leida sellele mõttele esimeste konverentsil. nii et meie koordinaatorid mõlemas komisjonis, palun pidage silmas seda probleemi ja valmistage oma poliitilised juhid ette. jaanuar täiskogul, enne seda neljateistkümnes detsember, esmaspäevane päev Strasbourgis. mõlemas komisjonis hääletamine ja nüüd variraportööridele sõna või nende asendajatele. maksimaalselt igale ühele kolm minutit ja esimesena saab sõna Hanna Virkunen Rahvaparteist. Yes, thank you, Mr Chair and thank you. aitäh ja suur tänu ka mõlemale raportöörile. tahaksin teid äh, töö eest tänada, proua Gebhardt ja proua Kallas. see on väga oluline raport. nagu te teate, digitaalne majandus, mis on edukas, toetab ka Euroopa majanduskasvu ja töökohtade loomist ja see on äärmiselt oluline ka traditsiooniliste tööstusharude kaasajastamisel, aga meil ei ole veel ühtset turgu. takistused, mis tulenevad liikmesriikidest, tuleb äh, kõrvaldada, et luua tõelist digitaalset ühtsest turgu ja me tahame kodanikele pakkuda rohkem piiriüleseid äh, teenuseid, konkurentsivõimet suurendada ning äh, luua ka VKE-dele võimalusi piiriüleseks äritegevuseks. nagu me teame, uusi teenuseid saab äh, luua ainult siis, kui meil on ligipääs internetile, see puudutab ka taristut, paremat lairibaühendust ja kõik kodanikud peaksid olema internetiga ühendatud. kui me räägime digitaalmajandusest, siis me tahame, et meie IKT sektor oleks ka konkurentsivõimeline kogu maailmas. see puudutab nii interneti teenusepakkujaid, telekomi sektorit ja nii edasi. seega proua Kallas ja Gebhard, suur tänu teie töö eest. ma arvan, et see päevakorra projekt on väga heaks lähtepunktiks ning variraportöörid saavad siis teha täiendusi vastavalt oma muudatusettepanekutele. üks asi, mida meie tahaksime rõhutada, on just see industriaalne alus, mitte ainult sellepärast, et me oleme ITRE komisjonist, aga kui me räägime digitaliseerimisest ja tööstusest, siis me peame kõigepealt mõtlema, kuidas kiirendada tööstuse enda digitaliseerimist, see puudutab nii traditsioonilisi tööstusharusid kui ka tootmist, energiasektorit, transpordisektorit, jaemüüki, VKE-sid, haridust, avalikke teenuseid ja nii edasi, seda kõike tuleb tugevdada ning teiseks peame mõtlema, kuidas tööstus saab alu, aidata kaasa ühiskonna digitaliseerumisele, sellega kaasnevad uued teenused ja uued ärimudelid ja see kõik loob töökohti ning see on oluline ka majanduskasvu silmas pidades Euroopas. me teame, et selleks on vaja läbi viia väga palju reforme, et luua digitaalne ühtne turg. sageli tuleb muuta seda perspektiivi või vaatepunkti, et digitaalne maailm oleks kuidagi eraldiseisev, selle asemel äh, digitaalsed teenused ja sisu tuleks kohelda sarnaselt traditsioonilistele osapooltele. nii tarbijatele kui äriettevõtetele peavad kehtima võrdsed reeglid. me näeme väga palju võimalusi selles digitaliseerimises ning ootame innukalt koostööd tulevikuks, aitäh! suur tänu, veel üks Rahvapartei esindaja, kolleeg Philippe Jouvin daamid ja härrad, head kolleegid, kõigepealt Eh, tahaksin ka õnnitleda proua Gebhardit ja proua Kallast. tegemist on väga nutika tekstiga ja väga lihtne on sellega muudatusettepanekuid teha, kuna see on väga nutikas. Euroopa on jäänud eh, maha eh, USA-st ja kui Euroopa soovib olla suurvõim, siis vaja on muutusi, vaja on uusi pakkumisi, vaja on Ehm, lihtsustada üleminekut kogu majanduse puhul digitaalmajandusele. tegemist ei ole lihtsalt sellega, et soovitakse uute tehnoloogiate jaoks ehm, olukorda lihtsustada, vaid vaja on üleminekut digitaalmajandusele, vaja on e-, edendada uusi majandusvorme ehm, Äh, sellega peavad tegelema nii Euroopa tasandi õigusloojad kui äh, liikmesriikide e-, õigusloojad ning need valikud, mis meil on, et me tahame Euroopast teha ähm, suurvõimu, digitaalsuurvõimu, õigemini lihtsalt suurvõimu, sest et ilma digitaalmajanduseta me nagunii ei ole enam suurvõim ja kui me maha jääme, siis on väga raske kaotatud aega tasa teha. millised on olulised asjad, ma väga kiiresti loetlen mõned. esiteks, väga, mulle tundub, et juriidilised põhimõtted peavad nii veebimüügi kui mitte veebimüügi puhul olema ühesugused, seda on vaja kiiresti ning teiseks mulle tundub, et see vaja on, et kõik osapooled saaksid kasu ja äh, jagaksid vastutust ühiselt, ei tohi olla asi nii, et üks osapool saab kogu kasu ja ei vastuta mitte millegi eest, ma mõtlen siin eriti mõningate platvormide peale ning kolmandaks, vaja on uut maksusüsteemi. vaja oleks näiteks kahekümne esimese sajandi käibemaksu, sest äh, ei ole äh, sellist käibemaksumudelit, mis suudaks, äh, mis, mida oleks võimalik kohaldada sellisele majandusele. oluline on Äh, edendada loomingulisust ja teadmisi ning vaja on äh, hoolitseda selle eest, et areneksid taristud, ei ole digitaalmajandust ilma taristuta ning igal pool peavad reeglid olema absoluutsed, vaja on äh, panna, lõpetada ära riiklik huvide järgimine, vaja on Euroopa huve järgida, mitte killustuda kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel Euroopas on olnud väga palju tööstusrevolutsioone, me oleme äh, äh, leiutanud trükkimise, meil oli ähm, töö, äh, esimene tööstusrevolutsioon, me oleme löönud, loonud autotööstuse ja Euroopa ei ole olnud mitte ainult, Euroopa on olnud looja, mitte ainult osaleja ja meil on vaja seda ka jätkata, muidu ei ole sellest mingit kasu suur tänu. järgmisena saab sõna sotsiaaldemokraatia nimel ITRE komisjoni esindaja proua Kumpula. aitäh, ma väga hea meelega töötan selle teema kallal ja see on väga hea dokument. see on väga hea, et me oleme niimoodi sajakesi siin selle nimel vaeva näinud ja tore on, et ka mitu komisjoni on koos, sest me ei saa siin eraldiseisvalt töötada äh, ja ka komisjon on lubanud seda mitte teha ning parlament peaks samamoodi vastama. me räägime digitaalsest ühiskonnast ja pigem mitte digitaalsest ühtsest turust. nii et me saame parandada seda, mida komisjon välja pakkus. kõigepealt ITRE nimel oluline on, et me jätkame taristuinvesteeringutega, sellepärast et kui on sellised digitaalsed lõhed, mingid piirkonnad on maha jäänud, kui VKE-d on maha jäänud või leibkonnad, siis eh, me ei saa sellega edasi minna. tuleb ka huvitatud osapooli kuulata, mis on need järgmised sammud. aga ainult eh, juhul, kui on oluline on, et kõik piirkonnad oleksid kaasatud tagatud sada, sajaprotsendiliselt. teine sammas digitaliseerimiseks peab olema usaldus, mitte ainult usaldus teenuste vastu, vaid ka tehnoloogia suhtes. kogu aeg tullakse välja uute lahendustega, julgeoleku ja turvalisuse küsimus on siin oluline, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ja loomulikult ka tootmine ja tööstus laienemalt, ka neil on palju küsimusi andmed omandusküsimused ja kui avatud kõik need liidesed on ja nii edasi. eile toimusid meil mitmetunnised arutelud tööstuse ja tootmise esindajatega. aga küsimus ei ole ainult tehnoloogias, vaid selles ühiskonna, ühiskondlikus mudelis, mille me valime, kui digitaliseerimine on toimunud. ma arvan, et Äh, ka siin on vaja põhjalikumalt analüüsida seda, kuidas meie tööelu saab olema mõjutatud ja millist sotsiaalmudelit me soovime, tuginedes taolistele arengutele. jah, kui muudatus toimub, siis on meie vastutusel luua see ühiskond tulevikku silmas pidades. me ei peaks platvorme pelgama aga meil ei ole mitte ainult ühte laadi platvorme, meil on tööstuslikke platvorme, väga olulised teenuseplatvorme ja komisjoni kuulamised on ka väga heaks lähtepunktiks, aga kui nemad kuulavad telekomi esindajaid ja neil on teised teemad ja teised platvormid kui meil, siis tuleb seda ka arvestada ja loomulikult rahvusvaheline konkurentsivõime, ma arvan, et Euroopa peaks siin olema esiplaanil ja see 5G tööhõive on äärmiselt oluline. suur tänu ja nüüd ECR-i kaks esindajat, proua Vicky Ford IMCO nimel, palun. jah, aitäh, mina olen siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni variraportöör miks me üldse seda teemaga tegeleme, sellepärast et me eemaldame tõkkeid digitaalse ühtse turu nimel selleks, et pakkuda konkurentsivõimet, soodustada majanduskasvu ja luua töökohti. see on minu lähtepunktiks et Euroopa oleks konkurentsivõimelisem, et siin oleks rohkem töökohti, parem majanduskasv. kaks lähtepõhimõtet, kõigepealt digitaalne innovatsioon toimub väga kiiresti ja oma töös peame alati vaatama, et me oleksime tehnoloogiliselt neutraalsed, tulevikku vaatavad ja et me ei kasutaks mingeid vanu monopole või vanu tehnoloogiaid ja teiseks, digitaalturud on palju rohkem piirideta võrreldes tavapär-, traditsiooniliste turgudega, nii et me ei saa vaadata ainult Euroopa Liitu, me ei saa ennast piirata, vaid vaatame kogu maailma ja raportis äh, koostöös kolleegide ja teistes komisjonides on meil mitmeid muudatusettepanekuid ja meie oleme olnud väga kaasavad. raportis kõigepealt e-kaubandus ja piiriülene e-kaubandus, siin on valdkondi, kus me saame tarbijate usaldust ja e-kaubanduse küsimust äh, täiendada, näiteks äh, bürokraatia vähendamine, internetis ettevõtete asust, asutamise lihtsustamine, tarbijatele ja kasutajatele teabe andmine, mida oleks võinud ka käsitleda, mis on oluline. lisaks maksete ohutus ja turvalisus, mis on ka e-kaubanduse puhul äärmiselt oluline, seda tuleks ka käsitleda. nüüd tarbijakaitse digitaalse ostude puhul, siin on digitaalsed tooted ja füüsilised kaubad ja need õigused on erinevad, kui otsus, ostetakse digitaalset sisu, siis on võimalik erinevate uuenduste laadimine ja nii edasi, mida traditsiooniliselt võimalik ei ole ja me peaksime neid erinevusi siin ka tunnustama ja kohati seadusakt, õigusaktid on ka erinevad ja me peaksime siin suunatud täiendusi tegema, kui meil on traditsiooniline ühtne turg, ka seal tarbijad ei taha loobuda juba olemasolevatest õigustest, me ei räägi siin maksimaalsest harmoneerimisest ja me peaksime seda vaatama digitaalse turu puhul paralleelselt nüüd äh, tuleb tagada ka see, et äh, mida veebis äh, tellitakse, ka kohale jõuab, mõnedes riikides see toimub väga hästi. komisjon on ka juba esitanud palve, et tööstus ise siin häid näiteid tooks, ma tahaksin ka teada, millised võiksid olla need tööstuse poolt juhitud algatused meil ei ole vaja sellist ülevalt alla lähenemist, aga seda kõike tuleb silmas pidada ka taristuinvesteeringute raames. nüüd geoblokeering, me peame lahendama siin tõelisi probleeme tõelistele tarbijatele. lõpetan kiiresti, inimesed, et inimesed mõistaksid, miks on need hinnaerinevused, siin me räägime artiklist kakskümmend teenuste direktiivis piiriülesed tõkked nagu käibemaks, ka siin peavad olema konkreetsed meetmed, ma nõustun Rahvaparteiga, et me peame toetama jagatud majandust ja oluline on ka andmete usaldus ja turvalisus, meil peab olema parem ligipääs andmete jagamisele ja andmemajanduse puhul me peame olema väga ettevaatlikud sellest et kui me loome standardeid, siis me ei tekita uusi monopole selle kaudu. aitäh. ma olin praegu väga keerukas olukorras, aga ma jäin ellu lõppude lõpuks ja nüüd ECR-i nimel ITRE komisjoni asepresident Hans-Olav Henkel, palun well <clears throat> Like make... ma sooviks ainult ühte asja öelda, ma olen sellest ennegi rääkinud ja aga ma tõesti olen väga veendunud selles osas. loomulikult me peaksime tegema igasuguseid ettepanekuid, aga me peaksime ka välja tooma selle, mida me tegema ei peaks ja minu mulje et on, et see, millega komisjon praegu tegeleb, jätab mulle mulje, et et me siin seame endale eesmärke, mida me ei vaja. ma arvan, et me peaksime keskenduma nendele teemadele, millest siin paljusid, paljudest on juba räägitud, aga komisjon on pannud eesmärke paika näiteks ka äh, veebiostude määra kohta näiteks Saksamaa või ähm, Euroopa majandusele. ma arvan, et mingit kasu ei ole sellest, kui Euroopa Komisjon otsustab, et äh, mingi riik peab aastaks kaks tuhat kakskümmend viis äh, äh, jõudma nii kaugele et, et viiskümmend üks protsenti kõigist otsudest tehtaks veebis. see peaks küll jääma nende riikide endi otsustada ja see ei peaks olema osa ülesandest, mis meie ees seisab, nii et mina äh, Ähm, taotlen seda, et meie sellise eesmärgi komisjoni plaanidest äh, oma raportiga ära kaotaks, aitäh uh,. So uh, all together we are on time. aitäh, me oleme äh, üsna hästi ajakavas ja nüüd saab sõna ALDE nimel äh, variraportöör, variraportöör Tiita Harantsova Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonist. vabandust komisjonist, aitäh ja kõigepealt tahaks tänada raportööre selle raporti eest, tegemist on väga hea, hästi tasakaalustatud raportiga ja kiirelt mainiksin ära peamisi põhimõtteid, mida me peame arvesse võtma, kui me arutame digitaalset ühtset turgu. esiteks, meie roll peaks ole, seisnema selles, et me loome raamistiku turule, me ei peaks reguleerima äh, kõiki turuosi, meie peaks äh, looma äh, üldise struktuuri, et milline see turg peaks olema, aga me peaksime turuosalistele jätma vabaduse konkureerida äh, selles õiguslikus raamistikus. Äh, ettevõtted peaksid otsustama, kuidas nad kohaldavad neid põhimõtteid, milles me oleme kokku leppinud. kui aga see raamistik on loodud, siis meie õigusloojatena peaksime äh, neid mitte takistama, peaksime neil endil laskma vaadata, kuidas nad neid õigusakte täidavad. me ei peaks seda ülereguleerimist kandma füüsilisest maailmast üle digitaalsesse maailma. ja see keskkond, kus ning teiseks, kui me loome raamistiku, siis me peame oma töös keskenduma ka innovatsiooni äh, toetamisele. me to peame toetama neid eurooplasi, kes loovad uusi platvorme ja ühisma-, äh, tar-, tarbimist äh, platvorme igal pool. me peame toetama neid, kui nad te-, tootevad välja uusi ideid, me peame toet-, toetama ettevõtteid, kes sellega tegelevad ja me peame looma sellise kultuuri, kus ei häbimärgistata, kui midagi uut proovitakse, ehkki või, alati võib ju ka läbi äh, kukkuda ning äh, nagu igaüks, kes oli mm, kohal, äh, kui me käisime Silicon Valley's, veendus selles, et Äh, vabadus ja innovatsioon on väga olulised, me me ei tohi tõkestada väljaspoolt tulevat konkurentsi, kui mõni interneti hiiglane äh, enam ei ole hiiglane, siis seda sellepärast, et äh, me oleme andnud teistele ettevõtetele ka võimaluse luua selliseid võimalusi, mida tarbijad eelistavad ning me peame leidma võimalusi eh, kõrvaldamaks neid tõkkeid, eh, mis, mida kujutavad endast need seadused, mis on loodud enne digitaalse maailma tekkimist. ma mõtlen siin näiteks geoblokeerimise eh, peale ja muudele reeglitele, mis ei võimalda digitaalsisul vabalt levida. me peame ka administratiivsed tõrked, tõkked kõrvaldama. meie, me peame kodanike eraelu muutma lihtsamaks, aitäh! E. aitäh ja nüüd äh, saavad sõna kaks kuue esindajat, proua Kornelia Ernst äh, Tööstuskomisjonist, esimesena palun. aitäh! aitäh ka mõlemale kaasraportöörile. ma arvan, et suht üsna selge on see, et tegemist on äh, olulise valdkonnaga ja ma tahaks öelda, et ühes asjas oleme oma eelkõnelejaga, eelkõnelejatega ühel meelel, et reeglid on vajalikud mm, ja, ja vaja nad kehtestada seal, kus see on võimalik ning meie jaoks on oluline see, et oleks tasakaal ühelt poolt äh, konkurentsi ja teiselt poolt põhiõiguste säilitamise nimel, see on meie jaoks väga oluline on võimalik teha väga paljusid asju, mis puudutab näiteks internetisse ostmise võimalusi, võib igasuguseid reegleid kehtestada, aga oluline on, et ei kannataks tarbijate õigused, vaid tarbijate õigusi tugevdatakse, et meil oleks selge regulatsioon. minu meelest on oluline ka see, et oluline oleks, et reeglid oleks selged, et see hõlmaks ka autoriõigust, et selge oleks see, mida me tahame ja mida me ei taha. meie jaoks on olulisteks asjadeks äh, igasuguse geoblokeerimise kaotamine, see ei ole uus äh, nõudmine, paljud kolleegid e-, enne mind äh, on sama asja rõhutanud. ma arvan, et vaja on selgust ja see on üks asjadest, mille eest me võitlema hakkame. mida siin ei ole öeldud, on see, et kõigi nende ootuste puhul ja kõigi nende äh, Äh, regulatsioonide puhul, millele on äh, siin mõeldud, ei tohi kannatada netineutraalsuse põhimõte, oluline on, et oleks tagatud andmete kasutamisele diskrimineerimisvaba juurdepääs ja et äh, tõesti kõik, peab kõigi jaoks olema võrdne, nii et netineutraalsuse põhivõte ei tohi olla ähm, äri, mis äh, seondub äh, rändlustasudega, ma arvan, et äh, ka sellega tegelemine on oluline. ja oluline on ka see, et kui me räägime taristu arendamisest, me loomulikult arvame, et see on oluline, seda on vaja tugevdada. oluline on andmete turvalisuse põhimõte, põhimõte ja isikuandmete kaitse. eelmisel nädalal tuli Euroopa Kohtust ots-, oluline otsus, et see peab jõudma ka majanduses osalejateni, me ei tohi sealt rikitada ning informatsioonilise enesemääramise õigus äh, peab leidma kajastust, mina siin selle kohta eriti palju ei leidnud ja me tuleme kindlasti välja vastavate muudatusettepanekutega, aitäh! Uh, thank you very much uh, on behalf aitäh ja nüüd kuue fraktsiooni nimel ten-, kolleeg Tõnis de Jong äh, rahvu- äh,, siseturukomisjonist. Uh, let us go further Lähme edasi. ja nüüd saavad sõna kaks äh, roheliste fraktsiooni esindajat. Indrek Tarand, palun, ITRE komisjonist. Not here, okei okay.. Indrek Tarandit ei ole. siis saab sõna IMCO komisjoni nimel Julia Reeda. ma tänan. jah, hea meelega räägiks kuus minutit, aga teen siiski lühemalt. kõigepealt ma tahan tänada kaasraportööre proua Gebhardit ja proua Kallast suurepärase töö eest, mis nad on seni teinud. ma arvan, et eelnõu annab meile suurepärase lähtealuse aruteludeks. ja oleme täiesti nõus üldsuunaga, mis tekstil on, et äh, online-teenuste reguleerimine peab julgustama innovatsiooni ja konkurentsivõimet ja samal ajal absoluutselt äh, austama ja tugevdama põhiõigusi, aga tahaks viidata mõningatele valdkondadele, kus meie arvates tuleb põhjalikumalt eh, veel eh, teksti eh, käsitleda või teha muudatusi. kõigepealt regulatiivne keskkond platvormidele me oleme nõus sellega, mis on sel teemal kirja pandud, aga peaks ikkagi eh, võtma aja maha ja vaatama põhiprobleemi. nimelt seni ei ole keegi suutnud selgitada meile, mis asi see platvorm siis täpselt on. ja komisjoni definitsioon öö, eh, ei ole ka selgust heitnud sellele siin aetakse segamini online teenused ja online teenuste pakkujad ja kõik need näited, mis komisjon tõi, on tegelikult firmade näited, aga eh, definitsioon ju peaks käima ka eh, kasumit mitte taotlevatele organisatsioonidele eh, ja kui veebilehel on lihtsalt reklaam üleval, siis ei saa seda ju mingiks platvormiks see ainuüksi sellepärast pidada. nii et ei tea, kas ühe mõõduga siin saab kõike võtta ja eriti kui mõistega platvorm seonduvad kohustused. ma puutusin kokku ühe problemaatilise juhtumiga, kus firma võttis vastutuse selle eest, et Twitter kasutajakontot peatas, kui seal näidati äh, reklaami äh, jalgpallivõistlustele mm, et nüüd sotsiaalmeedia peatada, sellepärast et nad kasutavad professionaalset toodet, eh, see on tõsine küsimus, nii et meil on vaja selget raamistikku, mis austab ka nende inimeste õigusi, kes kasutavad sotsiaalseid võrgustikke või mingeid muid platvorme. ja siin on mõned tähtsad küsimused juba tõusetunud, näiteks digitaalsisu ostmine, eh, meie arvates on tegemist siin põhimõttelise probleemiga ja kasutajatel on ju ootus, et kui e-raamat ostetakse teenusena ja füüsilise raamatu ostetakse kaubana ja täiesti erinev on sellisel juhul kohtlemine ja vastutus, siis see ei ole vastuvõetav. nii et e, online sisu e, müümine e, peab samamoodi olema kaetud tarbija õigustega nagu ka füüsiliste kaupade puhul see on. Mm. ma tänan, härra Raimond asendab härra Tarandit rohelistest um.... aitäh, väike vääristimõistmine. nagu öeldud, roheliste seisukohast äh, läheb see äh, raport õiges suunas, mis puudutab tööstuskomisjoni, aga ma küsin, et kui tõsiselt me võtame iseennast ja kui tõsiselt me võtame neid äh, ilusaid sõnu, mis selles raportis kirjas on ja mida tuleb toetada. punktis kakskümmend kaks on äh, näiteks öeldud, et äh, neti neutraalsuse säilitamine on väga oluline punkt äh, digitaalses ühtses turus, aga need äh, tegelikult äh, varsti äh, siin komisjonis ka ju ähm, me tegelikult juba enne kaotame selle ära hääletusel ning äh, jutus on ka zero, juttu on siin ka zero reitingist, see tähendab äh, seda, et teatavad pakkujad saavad tasuta andmemahte, näiteks Facebooki tariif või Google'i tariif või Amazoni tariif et äh, tarbijad saavad äh, nende pakkujate teenuseid tasuta tarbida, see tähendab loomulikult seda, et et äh, neil eelkõige Ameerika ettevõtetel on äh, konkurentsieelis ja seda konkurentsieelist ei ole e-, Euroopa väiksematel pakkujatel, nii et äh, kui me nende teemadega tegeleme, siis äh, tegemist on siin küll ilusate sõnadega, aga me tegelikult ei täida neid e-, eesmärke ja geoblokeerimine, mida, kui me ilma selleta oleks iga see oleks see raport täiesti mõttetu, nii et ma ütleks, et see raport on hea, läheb õiges suunas, aga me peame iseennast tõsiselt võtma ja tõesti neid äh, ilusaid sõnu tõsiselt võtma ja me peame ähm, neid äh, raporteid, mis tõesti on õigusloomulised raportid, äh, muutma sellisel kuju, selliseks, et nad tõesti täidaks seda, mida me siin lubame. ja nüüd EFTD, kaks esindajat nüüd härra Borrelli kõigepealt ITRE komisjonist. ma tänan. minagi tahan tänada proua Gebhardit ja proua Kallast tehtud töö eest ja selle väga äh, suuremahulise ja täieliku raporti eest. meie tahaksime laiendada lähenemisviisi ja vaadata tulevikku rohkem ja koondada tähelepanu kolmele küsimusele. kõigepealt me oleme täiesti veendunud selles, et selleks, et viia lõpule digitaalne ühtne siseturg, tuleb kodanikud seada eh, keskmesse, nad peavad olema aktiivselt kaasatud, eh, eriti professionaalsest vaatepunktist ja loomulikult poliitikud ja niinimetatud sharing economy ka neid tuleb käsitleda, samuti koolitusteemad. me kõik oleme ju seda meelt, et digitaalsed oskused aitavad paremini tööd saada. aga ma ei näe mingeid konkreetseid samme praegu selles suunas ja loomulikult siis infrastruktuuri teema. ilma korraliku digitaalse infrastruktuurita on mõttetu muust rääkida. juurdepääs internetile on absoluutselt hädavajalik, lairiba äh, juurdepääs ka vaestel perekondadel maapiirkondades peaks olema meie esmatähtsaks eesmärgiks ja kolmas tähtis aspekt on VKE-de kaasamine. me teeme selle kõige kohta muudatusettepanekuid, et tekst paremaks muuta, sest digitaalset ühtset siseturgu me ei saavuta, kui me VKE-sid ei kaasa ja ettevõtteid tervikuna ei kaasa. ja lõpetuseks ma kasutan võimalust ja kutsun üles siin ühiskoosolekul äh, Äh, võtma holistilist lähenemisviisi ja tõesti tähtis on selles kontekstis Euroopa Liit taaskäivitada. ja loomulikult siin on pädevused piiritletud Euroopa Parlamendi komisjonide vahel, aga kõige tähtsam on see kogu pakett siiski. ma tänan ja nüüd Marko Zulo IMCO-st ja ka FTD-lt. Eh, eh, suur tänu ja tahan tänada mõlemad raportööri tehtud töö eest ja tasakaalus lähenemisviisi eest. ma ei taha, et me kaotaksime silmist selle, kuivõrd tähtis on see esimene ühine raport, võib-olla see on ka sissejuhatavaks raportiks, kui nii tohib öelda, sest siin on kirjas alus sellele, mida me tahame saavutada mida me silmapiiril taotleme. jah, aga digitaalsus on vahend. varem oli ta seda, aga nüüd on ta eluviisiks muutunud. kui me vaatame nüüd sinna horisondi poole, siis võib-olla võiks siin asju kirjeldada äh, digitaalse kodanikkonna loomisena kõigepealt, eh, mida selleks vaja on? võrdsus. Eh, kasutajad ja tarbijad, kõik peavad omama ühesuguseid õigusi, ühesuguse juurdepääsuvõimalusi teenustele, kaupadele ja sisule. ja veel üks teema, eh, mis on oluline, on geoblokeerimine me ei saa muidugi aluslepingutele vastu minna ja ei tohi olla protektsionistid ju. ja meil on vaja, et kasutajad aktiivselt osaleksid. peab äh, võtma vastu kasutajate ettepanekuid. tähtis on, et ühelt poolt hõlbustuks juurdepääs teenustele ja teiselt poolt on vaja tagada, et kõik haldusasutused äh, juurdepääsu ka seotud oleksid läbipaistvad. andmeid peab saama vahetada lihtsalt, aga see tähendab seda, et kodanike jaoks kätkeb see suuremaid ohtusid ka. E, nii et e, kodanikud, kasutajad ei tohi usaldust kaotada seepärast tuleb mõelda äh, kaitsele, reaalsele kaitsele, ühelt poolt, teiselt poolt ka kodanikud peavad tunnetama seda kaitset, sest kui usaldust ei ole, siis me ei saa selle uue süsteemi potentsiaali täiel määral ära kasutada. ma pean siin silmas andmete äh, vahetamist kaubana ettevõtete vahel kui me tahame, et kõigil oleks ühesugused õigused, siis tuleb tõesti kaitsta korralikult meie kodanikke praktiliselt. nii et on välja, välja pakkuda lahendused, mis toimivad ja ei peaks silmas ainult õigusaktide harmoneerimist ja punkt. jah, võrdsus, osalemine ja usaldus, need on need kolm sammast, millele toetub tulevane digitaalne kodanikkond. ma tänan ja nüüd Barbara Kappel ENF-ist. aitäh, härra juhataja, ka mina sooviks tänada mõlemat raportööri. tegemist on digitaalse ühtse turu strateegiaga, tegem-, väga keeruka dokumendiga ja kuus äh, komisjoni oma arvamustega tuleb kaasata, nii et tõesti, see on väga erakordne töö ja nõuab mm, väga delikaatset lähenemist. tegemist on peamiselt kolme äh, teemaga, mis on ette nähtud, te olete neid teemasid arvesse võtnud ja käsitlenud, tegemist on parema äh, juurdepääsuga internetile. Mm, siin on ära toodud negatiivseid asju, tegemist on äh, väga suure potentsiaaliga. komisjoni dokumendis on juttu üheteistkümnest koma seitsmest miljardist eurost, kui turg oleks paremini välja arendatud ning viidatud on ka sellele, et ainult seitse protsenti VKE-dest äh, tegutsevad äh, digitaalmüügi valdkonnas ja oluline on, et kõik Euroopa VKE-d saaksid ka digitaalselt tegutseda ning äh, uute digitaalsete võrgustike loomine, see on väga oluline E, punkt, see puudutab äh, andmete liikumist ja andmete turvalisust, aga loomulikult ka kogu õigusloomelist valdkonda ja mis puudutab äh, käibemaksu ja konkurentsiõigust, näiteks ka liitumiste kontroll äh, digitaalses valdkonnas tegemist on uute valdkondadega, mis kaasnevad digitaalse maailmaga ja vaja on õiguslikku raamistikku ning sellega seoses ka tarbijate usalduse eh, suurenemist, ainult eh, kakskümmend kaks protsenti tarbijatest usaldavad digitaalvaldkonda ning eh, minu jaoks kõige olulisem punkt, mille kohta ma tahaksin ka muudatusettepanekuid teha, on kasvupotentsiaali parim võimalik ärakasutamine. komisjoni hinnangutest tuleneb, et digitaalse ühtse turu väljakujundamine tooks endaga kaasa nelisada viisteist miljardit ja see tuleneb tavalistest valdkondadest, mitte IKT valdkonnast ja näiteks komisjoni poolt tulevad ka asjade interneti kohta ja muude valdkondade kohta ettepanekud, parandada, on vaja ka e-valitsemist. see võimaldaks väga palju raha kokku hoida ning see, meie komisjon on olnud kaasatud juba äh, selle teema käsitlemisse, me oleme andnud olulise panuse ning vaja on äh, ka taristut äh, parandada, see on väga oluline selleks, et luua Euroopas täiendavaid töökohti ja majanduskasvu Äh, vaja on investeerida raha äh, lairibaühenduse selleks, et digitaalne taristu oleks üldse võimalik, vaja on innovatiivseid standardeid, äh, kaastalitlusvõime on väga oluline ning lõpetuseks meil on vaja uusi õppekavasid ekspertide jaoks, selleks et ka väljaõppe ja koolitussektor jõuaks järele. suur tänu. Te väga õigesti ütlesite et pea kümme komisjoni töötavad Euroopa Parlamendis selle teema kallal. jah, see on ka komisjonile uudne. komisjonis asepresident Ansip nimetas, et kümme volinikku töötavad kõvasti digitaalse ühtse siseturu kallal. ja nüüd on külastajad meil seal tribüünil muutunud, kõigepealt ma tervitan eh, teid, kes te tulite äsja ja selgitan, et meil on siin siseturu ja tarbijate õiguste komisjoni ja tööstus, teadusuuringute, energeetikakomisjoni ühisistung praegu. ja meil on kokku sada kakskümmend eh, liiget kahes komisjonis kokku, nad istuvad siin esireas ja ülejäänud rahvas on peamiselt poliitilised nõunikud, assistendid, komisjoni ja nõukogu esindajad. nii et arutelu toimub komisjoni, kahe komisjoni liikmete vahel praegu. ja me käsitleme väga tähtsat teemat, nimelt digitaalne ühtne siseturg. ja nüüd ma annan koosoleku juhatamise edasi proua Viki Fordile, IMCO komisjoni esinaisele. aitäh, sina said selle organiseeritud osa, kus kõik oli reeglitepärane ja mina, minu ülesandeks on nüüd see kaose haldamine, kus kõik tahavad sõna aga ütlen, kes on minu kõnelejate nimekirjas ja ma vabandan, kui keegi jäi kahe silma vahele. siis palun andke käega märku. Schwab, Koratsa, Pilt, Von Vosier dalton shenalov rochefort mizzi moody jaakonsaari danti verheyen schaffhauser and michael boni who is also the libe rapporteur. ja tema on ka libe raportöör. kes siis veel tahaks olla kõnelejate nimekirjas, andke märku. üks, kaks, sai taha. kolm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 üritan liikuda edasi-tagasi erinevate komisjonide ja fraktsioonide esindajate vahel, aga austusest teiste komisjoni vastu annan kõigepealt libe esindajale sõna, härra Boni. suur tänu. ja aitäh ka mõlemale raportöörile, ma arvan, et nad on teinud suurepärast tööd see on väga hea raport ja see töö, ma arvan, läheb suurepäraselt, äh, kuni kõik valmis saab. kõigepealt meil on vaja lahendusi, mis loovad ja tekitavad harmoneerimiseks vastava konteksti erinevate sektorite ja valdkondade üleselt ning ka liikmesriikide üleselt. see on digitaalse ühtse turu lõppeesmärk harmoneerida ja et meil oleks ühtne lahendus, mitte kakskümmend kaheksa erinevat lahendust. ja seda peame me ka selgelt välja ütlema. teiseks, meil on vaja lahendusi, mis on tulevikukindlad. väga oluline on mõista seda seost seadusloome ja tehnoloogia vahel ning me peaksime mõistma, et tehnoloogia on kiirem seega meil on vaja loomulikult mõnes valdkonnas ranget reguleerimist, aga teisalt pehmemat lähenemist ja meil on vaja ka mitteregulatiivset tegevust, sellepärast et digitaalsele Euroopale tuleb see arengu mõttes kasuks. ja kolmandaks, mis puudutas libekomisjoni, siin uues valdkonnas on meil vaja lahendusi, mis on usaldusväärsed see on äärmiselt tähtis. libekomisjonis me oleme oma töö juba alustanud ja meil on sel teemal arutelud toimunud ja meil on vaja kõigepealt öelda, et me eeldame, et on ka vastavus andmekaitsereeglitega kõikide algatuste puhul, mis lähtuvad digitaalse ühtse turu strateegiast ja me saame aru, et andmekaitse peab olema äh, tasakaalustatud viisil seotud ka ettevõtlusega ja majandusarenguga. seega meil on vaja luua see tasakaal andmekaitse ja ettevõtlusvõimalustega teiselt poolt. ja see on ka meie arutelu eesmärk libekomisjonis. lisaks tuleb mõista ka interneti pahupoolt ja libekomisjon keskendub äh, ka küberkuritegevuse vastasele võitlusele, meil on vaja turvalisuse tagamiseks paremaid tööriistu ja meil on Euroopa Liidu harmoneeritud vastust vaja mitmetes valdkondades, mis ei ole praegu turvalised ja selle aruteluga tuleb jätkata, kui me räägime näiteks võrguturvalisusest ja võrguturvalisuse direktiivist. aitäh aitäh, proua Ford katkestab ja lõpetuseks, kui me räägime andmemajandusest, siis me ei taha keskenduda ainult andmekaitsele, vaid ka andmete omandamise ja omamise probleemile, sest et meil on praegu andmetest lähtuv majandus ja me teeme kõikides komisjonides sel teemal ka koostööd. andsin sulle lisaminuti, sellepärast et sa kõnelesid libekomisjoni äh, nimel, aga igal juhul kaks minutit, palun nüüd kolleeg Pilardi, kas teie? Sorry, I will uh, speak in, in spanish. jätkan hispaania keeles. Primer lugar, enhorabuena las dos. Eh. kõigepealt palju õnne kahele raportöörile see ei ole lihtne ülesanne, aga te tutvustasite teksti, mis on väga heaks lähtepunktiks ka tulevastes aruteludes. ma leian, et on äärmiselt oluline, et meil oleks selline globaalne nägemus teema osas. kui me peame muutma erinevaid õigusakte, kui seda praegu vaadata, seda killustatust, mis valitseb Euroopas digitaalsete teemade puhul, siis tuleb ka tagada et me kõrvaldame tõkke lõkked, mis on ka parlamendi komisjonide vahel, mitte ainult õiguslikult. meil on vaja ühiselt pingutada selle nimel, et me ka ise panustaksime nii hästi kui võimalik, et luua parim võimalik keskkond digitaalse ühtse turu arenguks. ka ise peame selle ülesande võtta. mul on kolm üldist märkust veel ei ole mingit vastuolu innovatsiooni, konkurentsi ja uue sugupõlve võrgustike arendamise vahel, milleks on vaja erinevaid soodustusi selleks, et eh, luua vajalik taristu. seal ei ole mingit vastuolu ja meil on vaja see mentaalne tõke kõrvaldada. teiseks digitaalse transformatsiooni käigus sarnaste teenuste puhul tuleb kohaldada samu reegleid. me peame keskenduma võrdsusele. kui kaks pakkujat pakuvad sama teenust, siis tuleb neid kohelda võrdselt. ja nüüd, kui me räägime koostalitusvõimest, siis see on äärmiselt oluline, et kasutajatel oleks valikuvõimalusi, et nad ei peaks valima kindlat pakkujat. aitäh, kolleeg Stein! suur tänu, haaran sõnasabast kinni eelkõnelejalt, meil on praegu siin ajalooline hetk, et me oleme kõik siin ühiselt äh, koos ja tõesti oluline on, et me teeme koostööd ja loome digitaalse ühtse turu kolm märki kust mõned asjad korduvad, aga ligipääsetavuse küsimus, te rääkisite lairibaühendusest, koostalitusvõimest, see on kõik väga oluline, oluline on, et me siin koos istume. keegi ei ole rääkinud siin praegu süvitsi oskustest, aga oluline on, et meie kodanikud oleksid tulevikuks valmis, mitte ainult praegu, vaid ka homme et need, seda käsitletaks kooli õppekavades, et kõik õpilased saaksid nautida digitaalse ühtse turu võimalusi. minu poeg on üheksa aastane ja mina tahan, et ta looks mänge, mitte ainult ei mängiks neid mänge, et ta saaks asjadest osa ja mitmed inimesed osalesid eelmisel nädalal siin ürituse. ja oluline on ka see mõtteviis, et inimesed usaldaksid seda digitaalset revolutsiooni, mida me kõik praegu kogeme, meie oleme siin rääkinud ainult jääme tipust praegu, aga väljakutsed on väga suured. kui parlament käitub nüüd õigesti, siis tulevased põlved on meile väga tänulikud. suur tänu, et andsite mulle võimaluse paar sõna öelda ja ma loodan, et see on nüüd meie dialoogi lähtepunktiks, sest me oleme oma komisjonides nii killustunud, kui me saame niimoodi siin koos tulla, siis see on tõesti väga teretulnud muudatus, aitäh. Andres Schwab, palun. aitäh, proua juhataja, lugupeetud kolleegid kogu optimismi juures tahaksin ma viidata kahele asjale, mis minu jaoks tunduvad eriti olulised. nimelt äh, turutingimuste ühtlustamine, õiguslike, õiguslike raamtingimuste ühtlustamine on teema, millega Euroopa Parlament on aastaid tegelenud ning me oleme ikka ja jälle konstateerinud, et lõppkokkuvõttes on väga raske seda öö, äh, öö, äh, Äh, õigusliku raamistiku ühtlustada. kui me seda digitaalse ühtse turu puhul ei saavuta, siis digitaalne ühtne turg ei toimi ning, aga ma arvan, et need tõkked, mis meie ees on, kui meil on see olukord, et meil on kakskümmend kaheksa eri õiguskorda, on väga suured ja seetõttu õnnestub meil sellega hakkama saada üksnes siis, kui me ühiselt selle eest hoolitseme, kui me äh, lõpuks tõesti saavutame selle, et meil oleksid ühtsed reeglid. kolleeg äh, Kallas äh, rääkis äh, turu kasutamise võimalusest, see loomulikult on äh, Ehm, alati palju lihtsam, kuna noored oskavad paremini inglise keelt, aga ma arvan, et keelebarjäärid on internetis siiski ka üsna suureks probleemiks. me ei saa seda paari aastaga ära kaotada, ükskõik optimistlikud me oleme ja sama käib ka käibemaksu kohta. paljud väiksed ettevõtted kurdavad selle üle, et nad peavad liikmesriikide õigusaktide all kannatama. mis puudutab geoblokeerimist, siis meil on veel palju arutelusid ees. minu jaoks on oluline see, et diskrimineerimine on lubatud ainult siis, kui selle jaoks on õiguslikke põhjuseid erinevate liikmesriikide vahel ning ma arvan, et me näeme, et seal on veel väga palju selliseid põhjuseid, nii et tööd on väga palju ees, aga ma loodan, et meil õnnestub sellega hakkama saada. aitäh! So I'm going to take one more speaker from the socialist group. annan veel ühe võimaluse sõna so,. So,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 na kterých eh, má stát vnitřní trh, ať už digitální nebo... Ja kui jutt on siin praegu veebipõhistest või offline turgudest, siis me räägime usaldusest, võrdsusest, kui me räägime usaldusest ja sellest, mis on üldse usutav, siis see puudutab ka järelevalveasutuste tegevust meil on vaja vastavaid pädevusi ka nende asutuste puhul. me peame mõtlema siin tarbijakaitsele, aga see on seotud ka muude teemadega. kui me räägime pakkide kättetoimetamisest ja sellest, kas tellitud kaubad ka kohale jõuavad, see ei puuduta ainult äh, postiteenuste hindu, vaid see puudutab ka mitu päeva tuleb oodata paki saabumist, mis puud-, kuidas toimub äh, vigastatud kaupade eest hüvituse saamine ja nii edasi, kõik need on olulised teemad, kui inimesed otsustavad, kas mingit teenust kasutada või mitte. mis puudutab õiglast äh, kauplemist, siis siin tuleks ka keskenduda geoblokeeringule, see on väga problemaatiline valdkond, see ei puuduta ainult hinna diskrimineerimist, vaid see puudutab ka tarbijate vaba ligipääsu teenustele. nüüd, kes on, kõik, kes on mu nimekirjas, saavad sõna, ma luban seda. Dan Dalton, Robert Rushford ja siis härra Schaffer, sest ma saan aru, et tema peab varem lahkuma kui veel keegi peab varem lahkuma, siis andke teada. aitäh, suur tänu ka mõlemale raportöörile seega väga hea dokumendi eest, mis on oluliseks lähtepunktiks. digitaalne revolutsioon juba toimub, see lööb kõik sassi, aga see annab rohkem võimu tarbijatele, kasutajatele ja ettevõtetele ja ma arvan, see on hea asi. digitaalses keskkonnas usaldus on võtmetähtsusega ning ettevõtted äh, on kas edukad või kukulevad läbi tulenevalt sellest, kas äh, kasutajad neid usaldavad. nüüd, kui me toome tasakaalu nõudluse ja pakkumise vahel, siis see on äärmiselt oluline. jagamismajanduse puhul inimestel ei ole tegelikult vaja, ega nad ei kasuta ka ju olemasolevaid õigusraamistikke, ka seda tuleb mõista nüüd konkreetsed märkused, mis puudutavad seda ettepanekut geoblokeeringu koha peal, mina arvan, et äh, õig-, ebaõiglane geoblokeering äh, ainult äh, soodustab piraatlust, seega oluline on, et sellist asja ei toimuks mis puudutab piiriülest e-kaubandust, siis ma arvan, et meil ei ole tingimata vaja uusi õigusakte, vaid paremaid äh, tehnilisi lahendusi. siin õigusaktid ei ole olulised ning äh, kõik tehnoloogiad peavad arvestama teaduse arengutega ja nad peavad olema paindlikumad, äh, tarbijakesksemad ning telekomi sektoris meil on vaja paremat koostööd ja koordineeritust, aga ma ei toeta seda harmoneerimise lähenemist ja lõpetuseks ma arvan, et me peame tagama, et me ei oleks protektsionistlikud. me ei taha ennast ülejäänud maailmast eraldada. eelkõnelejad ütlesid et, et viiskümmend neli protsenti sisust pärineb Ameerika Ühendriikidest, aga see on sellepärast, et nad pakuvad seda, mida tarbijad siin tahavad ja küsimus on, miks meie seda ei paku ja lõpetuseks me ei peaks vaatama viiesaja miljoni inimese turgu, me peaksime vaatama turgu, kus on kolm miljardit inimest. ei ole, territoorium ei ole meile piiranguks ja seda kõike tuleb meeles pidada, aitäh. Robert Roche aitäh ähm, äh, Evelin ja Kaja selle suurepärase raporti eest. tegemist on sügava revolutsiooniga tööstusrevolutsiooniga, mis kõik segi lööb, meie tootmise meetodid, meie tarbimisvõimalused ning me selle, kuidas me elame, vaja on näha kaugele. see raport kutsub meid üles vaatama kaugele ning ma kutsun teid üles vaatama veelgi kaugemale, meie laste ja lastelaste elu on siin mängus. ja Euroopa peab äh, selle revolutsiooniga tegelema. Euroopal on väga oluline roll, me ei tohi maha jääda USA-st või Aasiast. me peame olema kohal ja ühtselt, ühtsed. me peame olema esitatud oma jõu ja väärtustega ning seetõttu ma usun, et vaja on sügavalt digitaalset Euroopa majandust koos VKE-dega, koos äh, digitaalsete hiiglastega, keda on vaja iga, kõigi meetoditega äh, toetada, võib-olla ka EFSI võiks äh, selles osaleda ja usaldus digitaalvaldkonna vastu on väga oluline, me kõik teame seda. kultuurikomisjon ja tööhõivekomisjon peavad sellele mõtlema, aga meie IMCO-s, kes me tegeleme VKE-dega, ma pean teile meelde tuletama, et puudujääk digitaalvaldkonnas on väga oluline probleem VKE-de puhul. mulle tundub, et see digitaalne areng käib kiiremini, kui VKE-de inimesed suudavad pädevusi omandada. me peame väga palju tähelepanu sellele küsimusele pöörama. see demo-, digitaalne äh, revolutsioon, see puudutab ka ühistarbimist, sellel on ka suur potentsiaal, aga olgem tähelepanelikud, see võib olla nii hea kui halb. vaja on õiguslikku raamistikku nii sotsiaalses plaanis loomulikult kui ka tarbijakaitse valdkonnas. ühistarbimine, see võib tähendada ähm, vahetust e-, äh, eraisikute vahel ähm, mitteametlikul tasandil, aga see võib äh, tähendada ka seda, et äh, midagi müüakse ilma igasugust tar-, kaitseta. meil on tõesti vaja selle töö, selle, see, selle tööga hästi hakkama saada. aitäh ja nüüd härra Schaffhauser lugupeetud kolleegid, tehnoloogia ei ole neutraalne. see kujundab maailma, see eh, levitab mõtteid, praegu on tegemist suures osas üht, ühtede ja samade mõtetega, sellel on väga suur mõju, väga palju raha ja kas me soovime, et GAFA ja Google eh, meid eh, ja Facebook hoolitseks meie äh, meelelahutuse eest ja Amazon meile tooteid tar-, tarniks. ma tahaks teile esitada kolm küsimust teie raporti kohta. esiteks, see kohutav konkurents, mis ei võimalda investeerida taristusse, tegemist on, seda ütleb meile Prantsuse parlamendi raport aga minul on ka kogemusi sellega, nende inimestel, nendel inimestel, kes investeerivad taristusse, neil on äh, kogemusi, piraatidel on tihti kasu madalatest hindadest, nad äh, äh, lõhuvad turge sellega, nii et te peate tegelema ka selle teravnenud konkurentsiga ning ebaõiglase konkurentsiga teiseks. Euroop-, USA kaitseb ennast ebaõiglase konkurentsi eest mida teeb Euroopa? mida teeb Euroopa, et end kaitsta, nagu USA seda teeb? ning kolmandaks ma tahaks teile esitada küsimuse, millest te ei pääse, tegemist on äh, siseriigi äh, mõõtmega. meil on suuri probleeme kaitsevaldkonnaga, andmekaitsega ning äh, te ei saa seda siseriiklikku mõõdet kõrvale jätta, kui te seda ei, ei kaasa, siis te eksite ja te ei jõua oma tööga mitte kuskile, aitäh. aitäh ja nüüd loen ette, kellele sõna annan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 tegem- ja lõpp, lõpuks ka parlamendi asepresidendile Ildiko Kalbeltsile. ja kui keegi soovib veel sõna, siis palun andke teada. ja vabandust, ka teie olite mu nimekirjas tegelikult olemas, Metsi ja härra Hökmark Ansender, aitäh, mul on siin probleeme mikrofoniga, ütleb kõneleja. mina soovin samuti tänada mõlemat raportööri nende töö eest ja öelda, et ma toetan mõningaid asju, mida öeldi ja digitaliseerimine on äh, väljakutseks kogu Euroopa Liidu jaoks, ma arvan, et seda on vaja reguleerida, aga vaja on, et me saaksime reguleerimisega tegeleda koos kahekümne kaheksakesi, mina omalt poolt tahaks tagasi tulla platvormide juurde ja nende halva reguleerimise juurde täna me saame aru, et VKI-d, et neil ei ole mingit läbi, jõudu läbirääkimistel nende platvormidega selles osas, mis puudutab äh, juurdepääsu viit, viitamisele ja ei ole mingit kontrolli diskrimineerivate tingimuste üle või siis, kui neile ei viidata ning ma tahaks teha kaks ettepanekut. esiteks, kujutage endale ette sellise kiirmenetluse loomist ähm, vaidluste lahendamiseks. täna kestavad menetlused väga kaua, näiteks äh, vaadakem Google'it. me võiksime endale ette kujutada näiteks äh, sellist süsteemi, mis oleks palju kiirem, me võiksime inspiratsiooni saada näiteks sellest, mis on toimunud telekomi sektoris ning teine ettepanek, mille ma tahaks teha, on äh, reitingu, platvormide reitinguagentuuri loomine ähm, mis tegeleks siis ka platvormide neutraalsusega. minu meelest on tegemist tehniliselt keeruka küsimusega, kui meil võiks olla näiteks erasektori reitinguagentuur, siis see võimaldaks äh, nii ähm, ettevõtetele kui tarbijatele anda teavet. Claire Moody, palun nüüd. aitäh veel kord, ma soovin tänada äh, mõlemat raportööri äh, tehtud töö eest, tegemist on suurepärase uskumatu algusega äh, te, sellele tööle. esiteks, oluline on rõhutada tarbijaid ja see on mõistetav, digitaalne ühtne turg on tegelikult väga suur, sellel on väga suur ettevõtetevahelise äri aspekt, me peame ka seda välja tooma ning teiseks taristu, siin rõhus rõhutatakse erainvesteeringute võimaldamist taristusse, aga ma arvan, et me peaksime tunnustama ka seda, et äh, ka avalikul sektoril on oluline roll, on äh, alasid, kuhu on raske jõuda ja on see võib puudutada näiteks äh, wifi alade laiendamist või siis äh, peamist taristut, nii et me peame ka seda aspekti arvesse võtma ning kolmandaks äh, kodanikud, näiteks tööhõive. ma arvan, et me peame analüüsima seda, et tekib järjest rohkem haavatavaid töökohti ja vale FIE-sid ja me peaksime äh, uurima seda, kuidas oleks võimalik teha koostööd sotsiaalpartneritega, kuidas leida lahendusi äh, sellele, kuidas äh, lähendada tööhõive mudelit äh, sellele, mida me soovime saavutada selle protsessi lõpus ja kuidas me tahame väljastada seda, et mõnedel on, ainult vähestel on juurdepääs headele töökohtadele ja siis loomulikult ka elukestva õppe teema et inimesed ei ähm, piirduks sellega, mida nad on kahekümne esimeseks eluaastaks õppinud, et nad ei jääks maha ning loomulikult tuleb vaadata seda aspekti, et äh, inimestel ja töötajatel peab äh, olema juurdepääs elukestvale õppele. Anna-Maria Koratsa-Pilt, palun. aitäh ka mina soovin äh, tänada äh, kaasraportööre ja äh, suurepärase raporti eest. see tõesti aitab meil vastu astuda nendele suurtele väljakutsetele seoses digitaalse ühise turuga. ma tahaksin esmalt rääkida mõningatest väga olulistest asjadest minu jaoks. esiteks sellest, et internet on tasuta, avatud ja üleilmne. kõik need soovid rääkida Euroopa pilvest, digitaalsest suveräänsusest, need tuleks kõrvale jätta, sellepärast et me ei ole muidu võimalik, võimelised äh, seda konkurentsivõime mahajäämust korvama, mis meil on, me peame äh, kõrvaldama tõkked, killustatuse, me peame lihtsustama omaenda reegleid, see on äh, väga oluline. teiseks, äh, digitaalne revolutsioon toimub palju kiiremini, see toob palju suuremaid muutusi, see on palju tugevam, kui me suudame endale ette kujutada ning see toimub praegu ja meie ei ole need, kes seda protsessi juhivad. ma arvan, et me peame mõistma, et me peame olema oma, alandlikud, tegemist on tehnoloogiaga, ähm, ettevõtetega, e, poliitikud seda protsessi ei juhi, nii et meie roll parimal juhul on see, et me ei sekku ja et me ei jää maha me oleme võimaldajad, me oleme lihtsustajad samal määral, kui me oleme reguleerijad, nii et mis on, mis on meie roll, kuna see pro-, äh, roi-, äh, revolutsioon toob väga suuri muutusi, see muudab väga palju ka tööelu, vaja on äh, äh, siseriik, liikmesriikide äh, Äh, äh, erihuvid vaikima panna, seda ütles Philippe Jouvin ning äh, konkreetsemalt meil on vaja õiguskindlust tagada, see on meie roll poliitikutena ning mina olen väga mures Euroopa Kohtu safe harbori otsuse pärast. ma loodan, et komisjon toob selgust ettevõtetele, mida mis saab kogu sellest andmevoost ning me peame kiiresti muutma andmekaitsemäärust, muutma seda ühtse turu sõbralikumaks ning viimane asi e, e-äri, me loomulikult peame pakiturgu avama Euroopas, meil on vaja universaalsemat teenust kui praegu ja me peame loomulikult tegelema ka käibemaksu lihtsustamisega. aitäh, proua juhataja. aitäh, Nicola Danti, palun. Eh, aitäh, proua juhataja. ma tänan ka mõlemat raportööri selle raporti eest. ma tahaks eelkõige kiita seda horisontaalset lähenemist Ehm, me istume samas ruumis, kus me istume ka täiskogu ajal ning siin osaleb nii palju äh, saadikuid rohkem kui ühest komisjonist, nii et meil on teistsugune lähenemine digitaalsele äh, revolutsioonile, meil ei ole siin mingit sektoripõhilist, põhist lähenemist, see on väga oluline, sest et äh, digitaalne revolutsioon tuleb meie ellu ka nendes valdkondades, kus me seda ei märka. ja see on üks märk sellest, et Euroopa majandus taas elavneb, meil on erinevaid digitaalse innovatsiooni aspekte ja nii edasi. ja selles on ka oma võimalused idufirmade jaoks, kes, keda luuakse tuginedes nendele uutele võimalustele ning äh, on ka öeldud, et see tõsiasi, et digitaalsel majandusel ei ole võrgus mingeid piire, ka see on väljakutseks Euroopa ühtse turu jaoks. ning kolm lühikest märkust, üks oluline märkus on e-valitsus, et me vähendaks bürokraatiat, et meil oleks piisavad ressursid selle jaoks ning äh, vee peab olema turvaline, me peame väga kiiresti tarbijate usalduse taastama. turg on tugev siis, äh, kui äh, ta, kasutajad saavad kindlad olla, et nende andmed on turvalised ja et need tegevused, mida nad internetis teevad, on turvalised ning lõpuks ühiskasutus, ka see tähendab sellist majandust, mis on tekkinud digitaalvaldkonna tõttu ning ähm, seda on vaja teisiti reguleerida. ja me ootame, et komisjon tugevalt sekkuks ja et parlament annaks oma panuse, et meil õnnestuks saavutada neid eesmärke. Um, that... aitäh, ma pean ütlema, et mind väga, mulle väga avaldas muljet see äh, kohtumine, mis toimus vahetult enne seda kohtumist siin. tegemist oli VKE-dega, kes veebis ähm, äh, äri ajavad ja meil on siin mõned kolleegid, kes äh, väga palju siin kritiseerivad ja siis lahkuvad. ma ei saa aru, ähm, kuidas äh, nad äh, niimoodi teevad, mina keskenduksin äh, veebikaubandusele ning äh, see VKE-de kohtumine masendas mind. ma olen nüüd seitsmendat aastat Euroopa Parlamendis ja me räägime ikka ja jälle enam-vähem samadest asjadest, kui tegemist on selle valdkonnaga. ma mäletan esimest Ühtse Turu foorumit, mida peeti siinsamas ruumis minu meelest aastal umbes kaks tuhat ähm, seitse, üheksa või midagi ja mõned teist võib-olla mäletavad, et me vaatasime väikest äh, filmi selle kohta, et millised on peamised probleemid veebikaubanduses. ma mäletan seda väga hästi, et näiteks üks austerlanna, kes äh, tootis äh, kõrvitsaseemneõli, kurtis selle üle, et ta ei saanud seda õli müüa Saksamaale või Itaaliasse sest äh, postiteenused olid nii kallid, kui äh, tegemist oli piiriülese mm, kättetoimetamisega ning äh, inimesed kurtsid erinevate käibemaksurežiimide üle, näiteks oli üks tüdruk, kes ütles, et talle meeldib internetis ähm, riideid osta, aga no talle ei saadeta neid riideid, kuna VKE, kuna käibemaksu äh, määrad on erinevad ning täna kuulsin ma oma suureks piinlikkuseks umbes samadest probleemidest ja see on tõesti, tõesti häbi meie kõigi jaoks. ja täna, kui me, me täna tegeleme algatusraportiga, aga ma loodan, et see algatusraport ja see fakt, et me keskendume digitaalsele ühtsele turule, et see toob endaga kaasa ka mingit konkreetset tegevust äh, näiteks äh, kättetoimetamisteenuste tegevuskava, meil on vaja ajakava, meil on vaja inimeste nimesid, kes selle eest vastutavad, meil on vaja tõesti edusamme teha selles valdkonnas ning teine asi, mida mina äh, ootan ja mille osas meil on vaja edasiliikumist, on tegevuskava, mis puudutab äh, seda, et need kakskümmend kaheksa käibemaksu, erinevat käibemaksurežiimi tuleks ära kaotada ja kui keegi ütleb, et me tegeleme ülereguleerimisega, siis tegemist on hoopis vastupidise asjaga. tegemist on ülereguleerimisega, kui meil on kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi, meil on vaja ühte süsteemi, aitäh. aitäh, Marlene Mitsi, palun. aitäh, aitäh äh, raportööridele, te olete tõesti väga head tööd teinud ja oluline ja see on andnud meile võimaluse äh, selleks aruteluks. kaks äh, lühikest märkust. Euroopa tarbija huvide kaitsmine on äh, väga oluline. väga oluline on mõelda tarbijatele, mõelda tarbijate usaldusele, sest sest kuidas muidu oleks võimalik äh, edendada internetikaubandust, kuidas oleks võimalik kaugemale jõuda, kui ei ole usaldust. usaldus on kõige alus. me peame mõõtma Euroopa Kohtu viimasele otsusele, mis äh, äh, äh puudutas seda Saber Harbor, Safe Harbor režiimi, vaja on tegeleda ettevõtete ja inimeste probleemidega, vaja on tagada kõrge andmekaitse tase, et see oleks sobiv ning vii-, järgmine asi, mida tahaks öelda, on mm, seos telekomi paketiga. kolmepoolsetel läbirääkimistel pidime IMCO komisjonina väga palju järele andma ning me peame sellele mõtlema. komisjon lubas tegeleda äh, te, äh, direktiivi läbivaatamisega selleks, et tagada tarbijate õigus, õigused. digitaalne ühtne turg on väga oluline ning äh, seda tuleks käsitleda terviklikult, meil oleks vaja elektroonilise side raamistik samuti läbi vaadata ning viimane asi, mis on samuti väga oluline, me ei saa rääkida digiteerimisest, kui me ei räägi 3D printimisest, sellel on äh, tagajärjed äh, tarbijatele, nii et see on ka üks asi, millega tuleks tegeleda. informeerin teid, et universaalne teenuste direktiiv äh, vajab revideerimist Eh, seda ma rääkisin ise, kui ma kohtusin eh, härra Puusekiga volinikega möödunud nädalal ja arutasime järgmise aasta tööprogrammi ja me meenutasime neile järjekordselt seda kohustust, et eh, on vaja need dokumendid ajakohastada. proua Jaakonsaari. suur tänu see on väga huvipakkuv arutelu. proua Koratsa Pilt ütles, et võib-olla eh, me peaks, ei tohiks olla nii vaoshoidlikud, tagasihoidlikud, me üldse ei ole liidri rollis Euroopas. Eh, ja võib-olla oleks kasulik tunnistada, et tegemist on uue territooriumiga ja seiklusega seal on väga palju tundmatut ja ette prognoosimatud arenguid ja komisjon viib läbi uuringu, mis vaatab, kuidas digitaliseerimine mõjutab laiemalt Euroopa ühiskonda ja Euroopa kodanikke. see saab olema väga oluline uuring ja eh, koondame tähelepanu osalusele, kaasamisele tõeline ja võrdne juurdepääs kõigi jaoks ja eriti on tähelepanu all vajadused eh, nende hulgas, kes kuuluvad eh, kaitsetud inimrühmade hulga, hulka ma nimelt pean silmas puuetega inimesi ja vanureid, kes on andnud oma panuse meie heaollu täna kogu oma pika elu teinud seda ja nüüd tekib oht, et me äh, jätame nad välja. ja see oleks katastroof. mõned rääkisid siin ka usaldusest ja usalduse rajamise meetmetest, seegi on tähtis teema me testime autosid, et kas nad on ikka turvalised meie maanteedel ja preventiivne testimine peaks olema ka algoritmide ja koodide, programmide, internettarkvara puhul, et äh, fataalsed vead ja soovimatud tagajärjed ära hoida. ma olen kindel, et Euroopa Liit peaks olema liidrirollis sellise turbe puhul. ja nüüd järgmine Merci, Madame la Présidente. Aitäh, sidevahendite areng, kiire areng, see nõuab eh, ettevõtetelt kiiret kohanemist ja äh, ning institutsioonid mängivad olulist rolli, nad on võimelised äh, looma äh, soodsat konteksti ettevõtete arengule ning tagama seetõttu äh, majanduskasvu taastumist, me oleme seetõttu selles osas ühel nõul, mis puudutab aga komisjoni ettepanekuid ja raporti ettepanekuid, selles osas meil on kahtlusi. väljakutse on Euroopa majanduse jaoks nii oluline, et vaja on rohkemat kui vananenud retsepte, millel on on dramaatilised äh, tagajärjed, me oleme valel teel. Ähm, ühtne turg ja digitaalne ühtne turg, see mm, on oluline projekt, aga see föderaliseerimine tegemist on äh, turgude ja kapitali ja turgude äh, dereguliseerimisega äh, tegemist on majanduse, majandusliku kindluse kadumisega, tegemist on ka sellega, et isikuvabadused on ohus, ma arvan, et et prantslaste jaoks ei ole hea näiteks äh, suurandmekogud või teenuste liberaliseerimine, te räägite taristust, varustusest ja nii edasi, aga te ei räägi kunagi kuludest. Prantsusmaal ei ole internetiühendust veel paljudel, paljudes piirkondades, meil ei ole veel 3G-dki, te räägite juba 5G-st. mida siis teha? lõige kuus 6 Äh, siin räägitakse sellest, et ollakse mures äh, siseriiklike erinevate lähenemiste pärast siin on väga palju abstraktset juttu, meie ütleme jah rahvusvahelisele koostööle digitaalvaldkonnas, kui on tagatud tarbijakaitse, me oleme nõus ka sellele, et teenused peaksid olema taskukohased ja juurdepääsetavad, aga me ütleme ei föderalistlikele huvidele või äh, riikide huvidele, mis sõltuvad tegelikult äh, ettevõtete ärihuvidest. härra Jouvin ei tohi äh, liikmesriikidele liikmesriikide huve äh, vaigistada. meie fraktsioon esitab muudatusettepanekuid selleks, et muuta kõiki selle teksti aspekte, mis meie jaoks lähevad riikide huvidega vastuollu ja me tahame muuta ka neid asju, mis, milles osas minu meelest ei, ei olda piisavalt kaugel, nagu näiteks andmekaitse ja tarbijate kaitse ja nii edasi. ja Kalpelts, Hakmark ja veel kaks kõnelejat nii et kokku neli Um, uh, ma tänan, kõigepealt ma vabandan selle eest, et ma ei saanud varem tulla, ma pidin olema ühel teisel kohtumisel. ja nüüd kiirustasin siia. ma tahan väljendada optimismi sel teemal, aga e, peale positiivse suhtumise ma näen, et väga palju tuleb veel ära teha, sest tõkkeid on väga palju ja edu meil neid kõrvaldades ei hakka olema. me oleme seda teemat juba pikalt arutanud ja pikka aega ka lootnud, et me saav-, saavutame digitaalse ajastu. aga selgus, et see ei ole sugugi lihtne. kui me vaatame USA-d, siis ainult kuuskümmend kuus viiesajast firmast on meil konkurentsivõimelised eh, selles vallas. ja see on kurb tõsiasi. me peame seadma omale eesmärgid, sest väga palju tuleb ära teha õigusloome vallas. ja me saame raportöörile eh, teile hästi abiks olla, näiteks eh, kui me Ehm, teeme ettepaneku oluliselt tõkkeid kõrvaldada. on vaja toetada ka kasutajaid ja neid ettevõtteid, kes täna ei ole veel valmis selles valdkonnas olema konkurentsivõimelised ning on vaja tarbijaid eh, toetada, et nad saaksid suurema kindlustunde ja neil oleksid eh, garantiid. siingi on meil suur mahajäämus. ma arvan, et see raport saab tubli panuse anda. Mm, nii et olen optimistlik ja ma usun, et meil on hea alus edasiliikumiseks. suur tänu, ütleb härra Hokkmark. ma tänan. kõigepealt meil on väga hea alus meie aruteludeks raporti näol. minu arvates on kolm teemat mis on kõige olulisemad minu jaoks. kõigepealt digitaalne majandus. Eh, siin ei tohi jääda teiseks, sest alati valitakse number üks ja see muudab kogu loogikat põhjalikult ja kui me eh, üritaksime kaitsta Euroopat sellega, et teised väljaspool hoida, siis tulemus oleks see, et me hakkame meie omi kaitsma omaenda konkurentsi eest. kui me tahame olla globaalseteks liitrideks, peame olema globaalselt avatud selleks, et saavutada need tulemused, mida me tahame. ja see puudutab ka andmete voogusid ja seda, kuidas me vaatame globaalsele konkurentsivõitlusele. teine teema kui me tahame olla liidrirollis, siis me peame aktsepteerima muudatusi, mis digitaliseerimine kaasa toob. me peame olema avatud uutele ärimudelitele, mis tulevad digitaalarengutest. me kõik ju teame eh, RB ja teisi teemasid, on vaja vaadata neid eh, kui võimalust meie konkurentsivõimet tõsta ja meie majandust ümber kujundada ja lõpetuseks meil digitaliseerimine, internet on juba varsti kolm aastakümmet meie ümber ja tavaliselt see aeg eh, siis saabub, eh, kui astutakse uus samm Eh, jah, me räägime siin asjade internetist ja muudest nähtudest, aga digitaliseerimine eh, mitte ainult ei tule meie sektoritesse, vaid muudab kogu meie ühiskonna toimimise loogikat ja meie peame olema need, kellel on kõige paremad tehnilised eeltingimused selleks. ma arvan, et kõige tähtsamaid ülesandeid praegu meie ees on tagada, et meie saaksime olla liidriteks mobiilse interneti vallas, sest eh, mobiilsetest teenustest tuleb olla liidriks, mobiilses äris ja kõigest sellest tulenevas. ja me saame teha valikuid. me võime muidugi lubada Aasial või Ameerikal liidriks hakata või langetada spektri kohta otsuseid, et äh, jagada äh, neid. suur tänu ja edu raportööridele. jah, lihtsa ei saa olema olen külje pealt asju Eh, jälginud ja ka osalenud võimalikult palju. meil on õnne sellega, et meil on briljantne, suurepärane asepresident eh, Ansip, kes on väga edukas, kui vaadata, mis ta on teinud, Eesti moderniseerimine ja Eesti on nüüd liider eh, e-riik maailmas. Mm, väga edukas olnud ja tõesti, me peame kuulama iga sõna, mis Ansip ütleb, sest tema on meie kõige suurem lootus ja selles revolutsioonis on loomulikult vaja lipukandjaid. on vaja kedagi aidata, kedagi tagant tõugata ja tema on see, kes suudab tagant tõugata protsesse ja tuleb temaga koostööd teha. ja see saab olema keeruline, sest kodus tuleb teha populistlikke valikuid. ja võib-olla tõuseb sellest lühiajaline kasu ja võidetakse valimised nii äh, ja Uberi karistamine sellises äh, linnas nagu Pariis Prantsusmaal ei aita mitte kedagi, autojuhte, taksojuhte samuti mitte. jah, karistada tahetakse ka Ameerika firmasid Google'it jälitades, me ei tee mingit teenet Euroopale. me peame mõtlema sügavamalt järele Äh, sest äh, Google on ju ka avalik börsil kauplev ettevõte, seal on ka Euroopa osanikud, see kuulub kõigile, nii et me peame ühinema, raskeid otsuseid langetama ja kui me millestki aru ei saa, siis äh, küsigem ekspertidelt, saame neilt tasakaalustatud vastuseid ja võib-olla nendega me saame aidata komisjonil tõesti kõik see läbi suruda ja anda meie noortele tõeline võimalus. Sorrow Renate, palun, sa oled viimane. Eh, grazie, president. Eh, pochi secondi anche alla fine, ma voglio ma tänan, ma teen väga lühidalt. lõpetuseks tahaks ka lisada omalt poolt paar märkust. tahan kõigepealt tänada raportööre, sest nemad on loonud vundamendi meie tööle. ja suur tänu ka tänase arutelu eest. väga erinevaid seisukohti kõlas ja see alles käivitas protsessi. ma ei taha näida populistina või äh, kellegina, kes tahab öelda, me peame kaitsma ennast teiste vastu. küll aga tahaks järgmist öelda. tänastes ajalehtedes saab lugeda, et üks Eh, firma on üle ostetud MC-s, ruudus eh, on üles ostetud. Eh, lugesin ka Ameerika suure firma kohta, kes suurte andmemassiivide teenuseid pakub, aga Euroopas on jäänud üks ainumas firma alles, kes suudab konkureerida selliste suurte andmemassiivide vallas. väga palju firmasid kaob IT-sektorist meilt näiteks need, kes on äh, pakkunud võrguseadmeid, kui me vaatame, mis on toimunud viimastel aastatel, siis Nokia valis vale op operatsioonisüsteemi, oleme me näinud. IKT-s me oleme süsteemide pakkumisel juba lahingu kaotanud ja me oleme kaotamas ka platvormide, internetiplatvormide alast lahingut internetilt, mis on kõigile avatud, me liigume nüüd süsteemi poole, kus on suletud platvormid, mis ei ole avatud konkurentsile. see on midagi, mida me peame käsitlema. tõlge on meil veel neli minutit, enne kui mõned tõlgid peavad paraku lahkuma ja nüüd äh, järgmise nelja minuti jooksul Euroopa Komisjon saab vastata äh, kõikidele, mis puudutas eelmist kahte tundi, nii et nüüd on meil sõna komisjoni esindajale. kas äh, te soovite vastata? aitäh. räägin siis natuke kiiremini ja ütlen vähem, kui olin plaaninud. me väga tervitame seda raportit, me leiame, et need prioriteedid ja toetus meie prioriteetidele ambitsioonikuse tase, vajadus vastu võtta konkreetseid sammu, see kõik on väga tervitatav. komisjonis oleme ka praegu kujundamise etapis ning jaanuaris saame siis täielikult arvestada raporti ettepanekutega. oluline on, et meil oleks ühine jagatud probleemi analüüs. ma saan aru eelkõnelejatest, et siin on tegemist ka mentaalse probleemiga ning probleem on ka killustatudes digituru puhul. minimaalne harmoneeritud, mida me viimastel aastatel soovisime, on tulemuseks andnud selle, et meil on ikkagi kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi. kui sa oled väikeettevõtja või idufirma, siis sa pead äh, asutama oma ettevõtet kakskümmend kaheksa korda ja tarbija, tarbijana ei ole sul ka kindlust, kas teise riigi seadused sind täielikult kaitsevad. see kõik tekitab usaldamatust ja kui need on probleemid, siis me peame neid probleeme lahendama. kuulsin ka väga kasulikku infot põhimõtete kohta, et meil oleks selline holistlik lähenemine, et meil ei ole mingi menüü, kust me lihtsalt üksikasju valime, vaid me peame töötama koostöös, me peame kohaldama paremaid äh, õigusakte. me saime siit praegu väga head äh, sisendit selle kohta, me peame olema tehnoloogiliselt neutraalsed, sest tehnoloogia muutub, me peame olema tulevikukindlad, pidama silmas konkurentsi me ei ole üksi, me oleme osa laiemast majandusest, me oleme sellega väga tihedalt seotud, me peame vaatama ülemaailmset äh, aspekti, võrdseid reegleid, peame tagama, et äh, turvalisus ja võrdsed võimalused on taget, tagatud ja need on kõik põhimõtted, millega komisjon võib täielikult nõustuda. üks liige vist ütles, et komisjon soovib liikmesriikidele ette näha eesmärke, me, see ei ole õige, me mõõdame küll arenguid liikmesriikides, aga me ei eh, sea mingeid eesmärke, kui mitu ostjat peab olema mõnel veebipoel või midagi sellist. paar konkreetsemat märkust e, e-kaubandus võrreldes kahekümne viie aasta taguse ajaga, nüüd on meil takistusi ka eraettevõtetele, lisaks geoblokeeringule ja e-kaubandusele on meil erinevaid meetmeid, meil on vaja, et meil oleks infoühiskond ja võimalus seda vabalt tarbida ning piisavad meetmed, et äh, ebaõiglast geoblokeeringut äh, kõrvaldada, sel-, seda praegu vist käsitletud ei ole. ja siin ka õig-, õigesti rõhutati riigisektori olulist rolli, tõukefonde näiteks, tööstus neli koma null on ka väga oluline. me vajame ka tööstusepoolseid investeeringuid, et me oleksime 5G interneti ja suurandmete puhul liidrid. me peame tagama ka, et valitseks õiguskindlus andmete ligipääsetavuse ja muudes valdkondades, seda komisjon analüüsib väga põhjalikult ja lõpetuseks oskused. kui meil ei ole paremaid äh, ja oskuslikemaid inimesi, siis me oma eesmärke ei saavuta, aitäh. Thank you, Mr De Graaf. härra De Graaf nüüd. Did we have a second speaker from the commission or is that? kas komisjonist oli veel kõnelejaid. kas, selge, aga jätkub tõlge teatud keeltes ja ülejäänud tõlgid võivad siis lahkuda, aitäh tõlkidele! Thank you.